Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. alustame oma osaistungiga. Teile on välja jagatud eilse osaistungi protokollid, kui keegi vastu ei ole, siis on need vastu võetud täna on meil päevakorras ühisarutelu merenduspaketi kohta ja alustame kõigepealt andes sõna raportöörile härra Grandes Pascualile. suur tänu härra Tajani, komisjoni asepresident, kolleeg.